ja Michel Barnier'ga, Michel Barnier'le kordasime oma äh, pühendumust äh, läbirääkimistele läbipaistva protsessina. ja selle läbirääkimiste protsessi edukaks äh, lõpetami-, lõpuleviimiseks peame nõukogus ja parlamendis jä-, jälgima seda protsessi igapäevaselt ning siin tuleb tagada võrdsed, äh, läbirääkimised peavad toimuma võrdsetel alustel. ning äh, kui soovitakse mingit pikendust, siis äh, tuleb olla valmis ka selleks, mida praegu küll ei ole soovitud. aga igal juhul tuleb võimalikult ruttu täita parlamentide otsused, Briti parlamendi otsus ja Euroopa Parlamendi otsus, kui need tulevad lahkumise kohta see on Euroopa huvides. ja loomulikult on Euroopa huvides ka tiheda, väga tiheda koostöö säilimine Ühendkuningriigiga paljudes eri valdkondades, majandus, julgeoleku, kaubandusküsimustes näiteks. samuti oli meil võimalus ülemkogus rääkida Euroopa tulevikukonverentsist, seda on juba puudutatud Lissaboni lepingu aastapäevast rääkides ning ülemkogu võttis seda väga tõsiselt. me näeme, kui oluline kui, kui suured ootused on kodanikel ja kui, kui väga kodanikud soovivad, et neid kaasataks nii oma riikides kui ka laiemalt Euroopas. sest praegu on olukord, kus pärast Euroopa valimisi kodanikud on neli või viis aastat passiivsed. meie üritame tõesti kaasata kodanikuühiskonda ning liikmesriikide parlamente, daamid ja härrad, ma kordan, et, et me, ülemkogu on valmis tegema lojaalset koostööd parlamendiga. aga loomulikult ülemkogu jaoks, te mõistate seda isegi, on oluline säilitada oma tegevusvõimekus lühi- ja keskpikas perspektiivis oma strateegia raames. ning see võimekus peaks säilima. samuti oli meil võimalus rääkida rahvusvahelistest äh, sündmustest, iseäranis olukorrast Türgis. meil ei toimunud sellel teemal küll väga pikka arutelu, sellepärast et äh, järgmisel aastal tuleb äh, laiem arutelu geopoliitilises plaanis sellega seoses, aga me kinnitasime igal juhul, et me oleme kõik solidaarsed Kreekaga ja Küprosega arvestades eh, hiljutisi arenguid, millest te kõik teadlikud olete. ning eh, lõpuks eh, paar sõna veel kaks tuhat kakskümmend tegevuskava kohta olen valmis rääkima komisjoni kolleegiumis töömeetodist ning äh, strateegilisest tegevuskavast järgmiseks aastaks, teemadest, millega me soovime töötada, mis on ülemkogule prioriteedid. kliima on loomulikult, äh, te mõistate isegi, üks keskne prioriteet, mis, mis jääb üles äh, ning rohelise kokkuleppe rakendamine, samuti ka digitaalagenda on oluline teema ning kevadel toimub tippkohtumine mille peamiseks teemaks paar aastat pärast Tallinna kokkulepet, kus see suunitlus seati, on oluline selgelt edasi liikuda siin, suurandmed, intellektitehnika ning kuidas nendes valdkondades ülemkogu saaks oma panuse anda ning loomulikult rändeküsimused, taaskord prioriteet, mis jääb endiselt üles ning millega ülemkogu peab tegelema ja julgeolek ning kaitse on väga olulised samuti, sest äh, need aitavad tagada Euroopale võimaluse ühtsel häälel rääkida oma väärtuste, oma huvide nimel kaasa rahvusvahelises keskkonnas ning äh, ning rakendada tulevikku suunatud meetmeid, mis on väga olulised, sellepärast et praegu maailm muutub ning Euroopa peaks suutma jääda oluliseks mõjuriks et tagada meie heaolu, tagada koostöö, tagada mitmepoolsus. see on samuti väga oluline ning meil on praegu võimalus ülemkogus valmistada ette strateegilises plaanis kokku, kohtumisi järgmiseks aastaks, edasi inglise keeles. tulevad mitmed tippkohtumised oluliste riikidega või regioonidega maailmas, näiteks kõigepealt Aafrika minu hinnangul on Aafrika väga oluline tuleviku seisukohast Euroopale ja ma loodan, et meil õnnestub järgnevatel nädalatel ja kuudel komisjoniga töötada välja hea partnerlusstrateegia, teha head ettevalmistused selleks, et saada reaalseid tulemusi. ning veel üks väga oluline tippkohtumine, mis järgmisel aastal ees seisab, on Hiinaga. me rääkisime kliimamuutusest ning see ongi üks äh, väga oluline teema, mis tuleb arutusele Hiinaga. ja me peame tegema head ettevalmistustööd, et äh, saada sellelt kohtumiselt äh, rohkem ja et suuta edendada meie ühiseid huve meie strateegilistes suhetes teiste oluliste mõjuritega maailmas prantsuse keeles lõpetuseks. me oleme järgmise institutsioonide vahelise töötsükli alguses ning ma loodan, et see tsükkel annab meile võimaluse, suurepärase võimaluse Euroopa tuleviku seisukohast. on möödunud umbes kuuskümmend aastat Rooma lepingutest, natuke enam. pärast seda, kui Euroopa asutajad Francois Mitterrand, Helmut Kohl kes, kes suutsid eh, ette kujutada ja realiseerida vaba liikumise ja kes nägid ette eurot, kes seisid selle eest, et et oleks rohkem üksteise mõistmist, oleks rohkem, et oleks võimalik tagada õitseng ja teineteise mõistmine meie põlvkonnas, mida me näeme ning mida esindab, mida esindab ka ülemkogu, mida esindab parlament. ning on kolm sõna, millest ma lähtun oma töös edasipüüdlikkus Euroopa kodanike huvides, edasipüüdlikkus selle optimistliku tulevikuvaate rakendamiseks, eneseusk igapäevaselt, et tugevdada omavahelist koostööd institutsioonide vahel ning usaldust Euroopa rahvaste vahel ning usku meie Euroopa ettevõtmisesse ning pragmaatiline, realistlik lähenemine. jalad tuleb hoida maas, lähtuda tuleb reaalsusest ja tähele tuleb panna kodanike ootusi ja muresid. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu süda, sellepärast et läbi otseste Euroopa valimiste esindate te Euroopa kodanike ootusi, muresid, vahepeal ka, ka pahameelt. ning see on väga oluline Euroopa tuleviku seisukohast, et meil niisugune organ on, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna komisjoni president proua von der Leyen. Honorable... austatud president, austatud parlamendiliikmed, lubage ma kõigepealt äh, avaldan tänu äh, Charles Michelile selle esimese ülemkogu juhatamise eest, see on väga muljetavaldav mandaadi algus. hiljuti rääkisime Euroopa rohelisest kokkuleppest ja ma esindasin, esitlesin nüüd seda ettepanekut ka ülemkogus ning nõukogu, ülemkogu kiitis selle heaks, et aastani kaks tuhat viiskümmend peame muutuma kliimaneutraalseks. selgitasin meie ettepaneku tuuma riigijuhtidele, riigipeadele ja valitsusjuhtidele. sest liiga kaua on ülemaailmne kasv tuginenud ärakasutamise põhimõttele. et inimkond on võtnud keskkonnast ressursse ja vastu paisanud keskkonda saastet. see saab muutuda ja see peab muutuma. Euroopa roheline kokkulepe on suunatud sellele, et luua majanduskasvu mudel, et liikuda majanduskasvu mudeli poole, mis annab planeedile tagasi rohkem, kui ta ära võtab. olen veendunud, et meie juhtroll keskkonnakaitse ja ja, ja osas ja samas tugev tööstus ei ole üksteist välistavad asjad. et toetada puhast innovatsiooni, on meil vaja märkimisväärseid investeeringuid haridusse ja oskuste arendamisse. aga haridusse ja oskuste arendamisse on Euroopas alati investeeritud, sest Euroopa majandus on sotsiaalne turumajandus. ning seda põhimõtet võikski, võiks nimetada konkurentsivõimelise kestlikkuse põhimõtteks, see peab olema meie tulevase sotsiaalse turumajanduse alustala. austatud parlamendiliikmed, kõigil liikmesriikidel on eri lähtepunktid ja eri probleemid, mis vajavad lahendamist. teen mõned eh, näited, Poola, nagu Charles Michel ütles, peab peab ümber kujundama, samuti nagu Ida-Saksagi, suured eh, söetootmispiirkonnad ning seetõttu on Poola palunud pikemat aega, et kaaluda meie ettepanekut äh, õiglase ülemineku fondi kohta. ma olen liikmesriikidega praegu seda arutamas, me oleme juba rääkimas sellest, kuidas toetada inimesi, ettevõtjaid, regioone, kellel on äh, raskem olukord, kellel on pikem tee käia. teistel liikmesriikidel on jälle muud probleemid, võtame Portugali. Portugal on üks nendest riikidest, mida kliimamuutus kõige rohkem puudutab Euroopas Äh, tugevad tormid, üleujutused, metsapõlengud on juba andnud väga raskeid tagajärgi, eelmisel aastal sai kuuskümmend inimest surma tulekahjudes. Portugal on alustanud üleminekut puhtale energeetikale juba kahe tuhande viiendal aastal ning on investeerinud oluliselt sellest ajast. viimane söekaevandus suletakse Portugalis kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal ning Poola Eh, ning Portugalis on juba taastuvenergeetikat eh, rohkem, kui neil vaja on. praegu töötatakse koostöös madalmaadega rohelise vesinikuenergia arendamisel. Portugali jaoks on küsimus selles, kuidas transportida oma taastuvenergiat läbi Hispaania ja Prantsusmaa teistesse riikidesse, kus seda on vaja. Portugali seisukohast tähendab Euroopa roheline kokkulepe energia ülekandetaristut ning ühendusi ning samuti kohandumist kliimamuutusega. kolmas näide, Rootsi. terasetootjad seal äh, äh, uurivad võimalusi tagada süsinikuvaba terase tootmine. see tundub ulmelisena, aga nad on veendunud, et paari aasta jooksul on see saavutatav. ent selleks on neil vaja, et nad saaksid olla kindlad, et, et nad ei pea äh, konkuree-, et neile ei tule ebaausat konkurentsi väljastpoolt. Nad tahavad, et terase tootmine oleks kestlik keskkonna seisukohast ja nad tahavad jääda konkurentsivõimeliseks ülemaailmsel teraseturul. see ongi konkurentsivõimelise kestlikkuse tuum. paljud liikmesriigid on kutsunud üles välja töötama süsinikupiiri mehhanismi me oleme praegu seda kaalumas, et äh, tagada kaitse meie majandusele, kaitsta keskkonda ja jääda WTO reeglite raamidesse. austatud parlamendiliikmed, me alustasime tööd Euroopa rohelise kokkuleppega viis kuud tagasi siinsamas saalis. järgnevatel nädalatel ja kuudel täpsustame oma kava. nõukogu on heaks kiitnud Euroopa rohelise kokkuleppe. Teie resolutsioon annab sellele veel suurema hoo. ülesanne, mis meie ees seisab, on tohutu aga kui me asume selle kallale koos, kõik kolm institutsiooni, siis võidame selle lahingu. see ülesanne on väga suur, me nägime eelmisel nädalal, kui palju on meil jõudu, kui me kõik kolm institutsiooni üheskoos töötame, edasi prantsuse keeles. daamid ja härrad, parlamendiliikmed, meie Euroopa püüdlused vajavad piisavaid vahendeid, et need oleks võimalik realiseerida. ning eh, see saab olema meie arutelu tuum järgmise Euroopa eelarvega seoses. me näeme kõik, et praegune ettepanek on kaugel meie eesmärkide saavutamisest. komisjon toetab eh, nõukogu presidenti Charles Michel'i tema jõupingutustes jõuda konsensuseni, mis on tasakaalus, õiglane ja samas ka edasipüüdlik. ning ma tänan ka Euroopa Parlamendi presidenti David Sassoolit selle eest, et ta on tugevalt seisnud, väga tugevalt seisnud nõukogu koosolekul Euroopa Liidule vajaliku mahuga eelarve eest. meil on vaja, et meie ambitsioonid ja meie kohustused oleksid tasakaalus. meil on ühelt poolt nõukogu strateegiline tegevuskava ning komisjoni äh, poliitilised suunised. Need kaks äh, dokumenti on väga lähedased, aga kui me soovime, et jääda oma püüdlustele vastavale tasemele, tuleb meil tagada piisav rahastamine. kui eelarve on liiga väike, siis ei jää muud, kui peab hakkama rääkima uutest omavahenditest Euroopa Liidule ning aitäh, Charles Michel, et äh, sa mainisid äh, ETS-i, heitmete kauplemissüsteemi, see on arenenud ning sellest võiks saada üks vahenditest, üks uus omavahend Euroopa Liidule. edasi saksa keeles. daamid ja härrad, Eurotsooni tippkohtumisel arutasime euro rahvusvahelist äh, rolli. euro on väga oluline Euroopa Liidu suveräänsuse vahend maailmas, aga me müüme oma eurot liiga odavalt. ning äh, meie ülesanne on ja meie võimalused on äh, seda muuta. me saame kasu ühisest vääringust. ning euro on äh, meie ühise koostöö kõige tugevam väljendus, aga me peame olema väl-, valmis ka täitma need struktuurilised eeldused, mis ühisel vääringul on, mis tähendab, et äh, meie majandusruum peab paremini lõimuma. kapitaliturgude liit tuleb lõpule viia, ettevõtjad, eelkõige VKE-d, peavad lõpuks ometi saama ühisel turul juurdepääsu kapitalile, selleks et neil oleks võimalik kasu saada, reaalselt kasu saada piiriülesest väärtusloomeahelast. seetõttu meil ühine turg ongi. samas tuleb lõpule viia ka pangandusliit. peab ju olema lõpuks võimalik tagada, et meil on kattuv protsess, mis aitab vähendada riigisiseseid pangandusriske ja teiselt poolt võimaldab tagada ühtse hoiuste tagamise süsteemi meil ei ole ju ometi vaja järgmist kriisi selleks, et siis, olles surve alla sattunud, anda tunnistust sellest, et meie majandus ja rahaliit on vastupanuvõimeline. Eurotsooni tippkohtumisel valmistas mulle rõõmu äh, selle lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise vahendi e, edasimineku tunnistajaks olla. peamised eesmärgid on siin kokku lepitud ning nüüd hakatakse poliitilist kokkulepet rakendama õigusnormidesse see vahend muudab oluliselt eurorühma töömeetodit ning äh, parandab äh, riikide lähenemist üksteisele läbi struktuuriliste reformide. Hm, loomulikult tuleb äh, selleks tagada vajalik rahastus. puudu on praegu veel stabiliseerimisvahend ning seetõttu töötabki komisjon praegu surega, mis on lühend oskuste täiendamise kindlustamise vahendist stabiliseerimismehhanism peab tagama meile kaitse asümmeetriliste välisšokkide puhul, meil tuleb äh, kaitsta oskustööd, äh, võtta surve ettevõtjatelt ning tagada täiendav, äh, täiendav koolitus. edasi inglise keeles. edasi, austatud parlamendiliikmed, Brexitiga seoses. konservatiivid võitsid valimised selgelt Boris Johnsoniga ning äh, me võime lähtuda sellest, et äh, lahkumislepe ratifitseeritakse jaanuari lõpuks. ning vaadates saalis ringi, ja vaadates äh, neid väga vapraid parlamendiliikmeid, kes seisid Euroopa Liitu jäämise eest, siis saan ma teile ainult öelda, et meil on väga kahju, et te lahkute, täname teid teie julge toetuse eest. ja täname selle eest, et olite meie poolel me ei tunne puudust nendest, kes äh, karjuvad. ja me lähme edasi nüüd äh, oma tulevise suhte ülesehitamisel Ühendkuningriigiga. see suhe peab olema võimalikult lähedane meie ettevõtjate huvidest lähtuvalt, meie üliõpilaste huvidest lähtuvalt ning väga paljude euro-, eurooplaste huvidest lähtuvalt, kelle elu on seotud kanali mõlema poolega. loomulikult tuleb see suhe erinev sellest, mis praegu on. Ah, Ühendkuningriigist saab kolmas riik Euroopa Liidu seisukohast. ning nõukogu ja komisjon hakkavad töötama selle uue suhte väljatöötamisega ning äh, tahan avaldada tänu Michel Barnier'le, kes äh, on võitnud mõlema poole usalduse selles protsessis ajakava, millest lähtumas, eh, lähtuma peame, on väga ambitsioonikas, see lõpeb detsembriga kaks tuhat kakskümmend. kui me kaks tuhat kakskümmend lõpuks ei jõua kokkuleppeni, siis tekib taas kord olukord, kus me, me oleme kuristiku äärel. ja see on selgelt eh, vastuolus meie huvidega, ent puudutab Ühendkuningriiki rohkem kui meid, sellepärast et Euroopa Liit saab kasu oma ühisest turust, oma tolliliidust ja oma seitsmesaja viiekümnest rahvusvahelisest äh, leppest, mis on sõlmitud meie partneritega. aga see ei ole loomulikult meie huvides, et see kuristiku langemine tuleks. me üritame need läbirääkimised korraldada nii, et kasutada seda aega ära võimalikult tõhusalt. esimeseks veebruariks oleme valmis tegema ettepaneku mandaadi osas. Ühendkuningriigist saab kolmas riik, aga lõppkokkuvõttes ma loodan Euroopa rahva huvides ja Briti, brittide huvides on pretsedenditu partnerlusleppe sõlmimine. nii et see ei ole meie suhte lõpp, see on uue suhte, naabritevahelise suhte algus. ja ma tahan, et meist saaksid head naabrid meie meie sõprade ja kolleegidega Ühendkuningriigis, elagu Euroopa! suur aitäh teile, austatud president von der Leyen ja nüüd saab sõna härra Manfred Weber, palun. austatud Jean-Michel, austatud nõukogu president, tere tulemast siia Euroopa Parlamenti oma uues, uuel ametipostil ja eurooplastena eh, me hindame teid, te olete belglane, te olete väga kaua juba sildu üles ehitanud, palju edu teile, teil on seda edu vaja äh, selle tööga toimetulemisel, mis teie ees on. Äh, ülemkogu ja nõukogu on muutunud äh, järjest rohkem selliseks institutsiooniks, kus pidevalt keegi midagi blokeerib. aga nüüd kaks tuhat viiskümmend on pandud paika tähtajana, kus me peaksime kliimaneutraalseks muutuma, see on suur edusamm olnud, palju õnne selle eest, aga muudes valdkondades ei ole suuri edusamme saavutatud. me peame vaatama ka keskpika finantsraamistiku, Soome eesistuja tutvustas järeldusi, aga neid teemasid üldse ei arutatud muudkui äh, talunikud, üliõpilased, teadlased äh, eeldavad ja ootavad kindlust äh, tulevikku silmas pidades, aga ülemkogul seda MFF-i ei arutatagi suuresti ja oluline on tagada selgus, arutelud käima lükata ja mis puudutab MFF-i, siis ma tahaksin öelda, et Soome eesistuja ettepanek meie jaoks Euroopa Parlamendis on tegelikult ei midagi rohkemat ega vähemat kui provokatsioon see, mida välja pakuti, ei peegelda vajalikke investeeringuid, mida meil on vaja Euroopa tuleviku tagamiseks. me loodame, et me liigume nüüd edasi protsendipõhisest arutelust ja liigume teemade ja sisulise poole juurde, et me räägime erinevatest teemadest ja mitte ainult arvnäitajatest, numbritest. minu kodumaa äh, Saksamaa äh, äh, finantseerib äh, ju ka äh, välispiiri kaitset näiteks Kreekas ja sellest saab kasu ka Saksamaa, kogu Euroopa Liit ja selline mõtteviis peaks muutuma üle-euroopaliseks. ja tegelikult tulevikus peab olema ka rohkem julgust arutelusid pidada. viimase viie aasta jooksul küsitakse meilt pidevalt Euroopa Parlamendis äh, õigusriikluse kohta Poolas, äh, Ungaris, Rumeenias, Tšehhi Vabariigis äh, on inimesed tänavatele läinud, et neil on mure tuleviku pärast ja sellised arutelud, mis inimeste jaoks on olulised, ei leia kajastust ülemkogus ka ja me täna või vabandust, sel nädalal rääkisime Malta küsimusest eh, siin parlamendis, ajakirjanik mõrvati lihtsalt sellepärast, et ta tegi oma tööd, et ta uuris korruptsioonijuhtumeid eh, ja nüüd minister istus, eh, vabandust, peaminister astus tagasi, sest et ilmselgelt on nüüd kontakte äh, poliitikute ja mm, organiseeritud kuritegevuse vahel ja äh, seetõttu mõrvati ajakirjanik, aga ülemkogu ei tegele sellega üldse ja seetõttu ma väga palun, olge julged, pange sellised teemad päevakorda, Ungas, Tšehhi Vabariik, Poola, riigipead, valitsusjuhid Euroopas peavad olema piisavalt julged selleks, et neid teemasid omavahel arutada. kallid kolleegid, tahaksin öelda ka, et meie Rahvaparteina eh, tervitame nüüd selgust Brexiti küsimuses, meil on nüüd selge eh, läbirääkimispartner, selge mandaat ja me saame me anda oma partneritele õnnistuse, ma tahaksin eh, härra Verhofstadti tänada parlamendi poolse läbirääkijana tehtud töö eest ja meie eh, tahaksime tagada selle, et meie, et läbirääkimised oleksid head ja et meie eh, eesmärgid saaksid sinna sisse, meie soovid ja loodetavasti on meie edasine partnerlus sõbralik, me tahame seda ja me mõtleme nendele brittidele, kes tahavad meiega partnerlust, neid on umbes pool kõigist brittidest. ja me peame mõtlema ka nende inimeste peale, kes on Euroopa Liidus, kes on Briti kodakondsed ja me peame mõtlema ka, kuidas meie turureegleid austatakse tulevikus. Äh, äh, City of London peab neid ka austama, meie mõõdupuud peavad olema need, mis jäävad kehtima tulevastes läbirääkimistes ja parlament peab nendes mängima keskset rolli. Brexit oli ajalooline viga, aga nüüd me saame partnerlussuhteid koos edasi arendada ja loodetavasti koostöömudeleid äh, välja töötada, mida saab äh, ka muudes naabruspiirkondades kasutada härra Michel, äh, Lääne-Balkani piirkonnas on ka katastrofaalsed asjad juhtunud. Äh, Albaaniale äh, läbirääkimiste keelamine näiteks on üks sellekohane näide, kui te järgmisel korral Euroopa Parlamenti tulete, meie Rahvaparteina tahame, et selleks ajaks annab äh, ülemkogu rohelise eh, tule sellistele liitumisläbirääkimistele, me tahame, et Lääne-Balkanil valitseks stabiilsus ja rahu, aitäh. suur tänu. Eh, nüüd saab sõna kolleeg Garcia Perez, palun. suur tänu, president härra Michel, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel tervitan teid parlamendis ja soovin teile edu. ma loodan, et teist saab tugev juht ja suudate vastu seista Euroopa seisvatel väljakutsedel. meil on vaja tugevaid juhte, kes on julged ja vaprad otsuste tegemisel. meil asub kohustus äh, täita võetud ülesanded kõikides aruteludes, mis toimuvad nõukogus. meil on vaja luua keskkonnasõbralik, kaasav, sotsiaalne Euroopa, selleks on meil vaja rahalisi vahendeid, mis vastavad meie ambitsioonidele. meil on vaja sellist eelarveraamistikku, mis on kindel, tugev, seisab vastu tuleviku väljakutsetele, majanduskriisidele, tagab meie kodanike ja riikide julgeoleku äh, välis- ja julgeolekupoliitika raames. me teame, et et äh, viimastes järeldustes on ülemkogu juba seadnud kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi aastaks kaks tuhat viiskümmend, vaatamata mõningate liikmesriikide vastuväidetele. kui me räägime liidu tulevikust, siis me peame muutma ühehäälsuse eeskirja, see on ainuke võimalus äh, Äh, ohjeldada eesseisvaid väljakutseid. me peaksime ka õige suuna andma meie mitmeaastasele finantsraamistikule. nõukogu poolt välja pakutud kärped ei ole meile vastuvõetavad. meie fraktsioon takistab selle ees ettepaneku äh, muutmist. nõukogu ettepanek on ebarealistlik vähem eelarvesse vahendeid põllumajandusele, äh, Euroopa ühendamisele, piirihaldusele, need on ainult paar valdkonda, mis on mõjutatud nendest kärbetest. Pole piisavalt rahalisi vahendeid teadusuuringutele ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. Äh, mainimata nüüd õiget, õiglaste ähm, üleminekumehhanismi me ei saa ähm, täita suuremaid ülesandeid vähemate vahenditega. kui me jätame kedagi maha, siis nõukogu peab nõudma tugevat mitteaastast finantsraamistikku. parlamendil on selles osas võtmeroll, kuid meil on vaja selleks täiendavaid vahendeid, rohkem omavahendeid ja suuremaid investeeringuid riikide tasandil. ja seetõttu ma kutsun üles äh, stabiilsuspakti ja kuldse äh, reegli äh, täitmisele Euroopa fiskaal- sotsiaaleeskirjad selleks, et äh, suurendada investeeringuid ja luua kvaliteetseid töökohti äh, me peame täitma ka äh, Euroopa semestri raames meie sotsiaalse samba ülesanded ja sotsiaalne tingimuslikkus peaks olema kaasatud, et tõukefondid peavad olema seotud ka kliimasamba eesmärkidega. kui me soovime oma ametiajal saavutada edu, meil on vaja empaatiat ja samuti ka haridust, empaatiat liikmesriikide vahel ja haridust meie kodanikele. see on ainuke viis tugevama liidu saavutamisest kasu saada. ja lõpetuseks Brexiti kohta ja ma kasutaksin tänast võimalust, et saata selge sõnum äh, selle parlamendi ja Briti liikmetele tunnuste avaldamist, kes üle neljakümne aasta on aidanud meil Euroopa demokraatia ajalugu kirja panna. me rääkisime täna Lissaboni lepingu kümnendast aastapäevast, kolleeg Richard Corbett oli parlamendi raportöör Lissaboni lepingu teemal. Te olete ära teeninud meie austuse ja meie tunnustuse ja ka meie isiklikku sooja suhtumist teise ja ma tahan äh, olla selge selles küsimuses. Teilt ei saa seda keegi ära võtta, seda uhkust, et te olete Euroopa projekti ajaloos osaline olnud. tänan teid. suur aitäh, kolleeg Šiolos, palun, sõna on teil. president. Madame la president, monsieur le president, cher Charles. austatud parlamendi president, proua president, austatud äh, ülemkogu president, äh, kõigepealt äh, soovin sulle õnne uude ametisse asutamise puhul. me ootame palju sellelt uuelt mandaadilt, sest meil on vaja, et ülemkogu oleks meile partner, et nõukogu oleks meile partner, et me suuksime, suudaksime edasi viia Euroopale oluliste küsimuste lahendamisi. Euroopa kodanike sõnum viimastel valimistel oli selge, meie ülesanne on see rakendada. ning sina oma tulevikku vaatava loomuga ning oma ähm, oma eri poolte lepitamise oskusega suudad seda teha. sul on selja taga esimene ülemkogu ning äh, sellelt kuulsime häid uudiseid seoses kliimamuutusega, kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend. aga me teame, et nõukogus on ka liikmesriike, kes ei ole piisavalt veel veendunud ja valmis seda eesmärki rakendama. väga tore on, et meil eesmärk on, see on juba samm edasi, aga meil on vaja nüüd hakata seda reaalselt rakendama ja ja siin on oluline osa komisjoni poolt ettepanekute esitamine. meil on vaja julgustada liikmesriike vastutust võtma, astuma samme edasi on selge, et me peame kliimamuutusega võitluse võimalusi ära kasutama, isegi liikmesriigid, kes alustavad võib-olla kaugemalt, peavad mõistma, et võitlus kliimamuutusega annab meile ka võimalusi ja et see oleks väga selge, tuleb peab see kajastuma ka eelarves ja mitmeaastases finantsraamistikus, millest peab saama vahend, mis aitab meil saavutada tulemusi nii võitluses kliimamuutusega kui ka digitaalse muutuse valdkonnas ning teistes valdkondades. see, kuidas mitmeaastane finantsraamistik saab muutuda tõeliseks Euroopa vahendiks ja mitte lihtsalt läbirääkimiseks liikmesriikide vahel selle üle, kui palju ühed võidavad ja teised kaotavad, on vaja teha veel palju tööd. aga see on ainus võimalus jõuda otsuseni eelarve osas. et kui me mõistame, et tegemist on vahendiga, mis võimaldab meil rakendada oma poliitilisi eesmärki ja, ja ei ole lihtsalt vaidlus selle üle, kui palju ühed võidavad ja kui paljud teised kaotavad. mis puudutab eelarve väljavaateid, oleks meie hinnangul viga hakata mõõtma seda, kui palju äh, me panustame vanadesse valdkondadesse, kui palju uutesse valdkondadesse. meil on vaja moderniseerida ka vanu valdkondi, põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, selleks et need valdkonnad samuti annaksid panuse meie uute eesmärkide saavutamisse, ei nõrgestaks neid. parlament kavatseb töötada selles suunas ning oleme valmis toetama tugevat Euroopa eelarvet mitte ainult eelarvet, millesse panustavad liikmesriigid, aga me peame tegema suure sammu edasi ka omavahendite osas, sellepärast et vastasel juhul jääb Euroopa Liidu eelarve alati liikmesriikide kätte, kes räägivad omavahel läbi selle üle, kui palju ühed võidavad ja teised kaotavad. omavahendid on seetõttu esimene oluline etapp liikumisel tõelise Euroopa eelarve poole mis rajaneb eesmärkidel, mis on tõeliselt Euroopa eesmärgid. ning äh, lõpuks Brexitiga seoses inglise keeles. meil on väga kahju, et äh, valimistel tulid niisugused tulemused, aga vähemalt on praegu saabunud selgus selle üle, mis toimuma hakkab ning parlament kavatseb täita oma kohustuse ning tahaksin kasutada seda võimalust tänada meie kolleegi, kolleege nende usu eest Euroopa Liitu ja selle selge sõnumi eest, mille nad saatsid eh, brittidele selle kohta, et Brexit ei ole meie ühise suhte, meie, meie suhte lõpp, me jääme partneriteks ning eh, me oleme veendunud selles, et britid, kes tõesti usuvad Euroopa Liidu tulevikku, jäävad meiega ning me leiame sobivad viisid koostöö tegemiseks aitäh Michel Barnier'le ning aitäh Guy Verhofstadtile nende töö eest läbirääkimistel. ning loomulikult on endiselt palju vaja ära teha selleks, et jõuda tugeva leppeni meie naabriga, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna SK Keller, palun kallid kolleegid, kui riigipead kohtusid eelmisel nädalal Brüsselis, et ette valmistada Madridis toimuks koks kahekümne viieks, oli algus. võib-olla järgmisel aastal oleks hea, aga äh, äh riigipead läheksid Glasgow'sse, mitte Madridi COP kahekümne kuus ja näitaksid, kus tähtsaks nad peavad äh, kliimakaitset kui teemat, kui nad tõepoolest seda teevad Äh, vaatamata Madridi pettumusvalimiste tulemusele oli hea, et saavutati kokkulepe kliimaneutraalsuse kohta aastaks kaks tuhat viiskümmend sellel tippkohtumisel, see on oluline samm. kuid see on alles üks samm edasi, sest kaks tuhat viiskümmend on juba tegelikult hiline tähtaeg ja sihtmärkide seadmine moodustab ainult pool sellest võitlusest. väga äh, äh, oluline on see, milliseid meetmeid juba täna rakendatakse, et seatud eesmärke saavutada. ja nende konkreetsete meetmete tegevuste arutelu pikalt mitmeajalise finantsraamistikuga annab suurepärase võimaluse, sest Euroopa eelarve peab toetama kliimameetmeid ja eesmärke ja mitte õõnestama neid. kuid need ettepanekud, mis meil on esitatud, ei tee seda, nad ei ole vastavuses meie kliimaeesmärkidega. liiga vähe toetusid, liiga vähe toetust kliimameetmetele ja elurikkuse tagamisele. ja kui liikmesriigid hakkavad tõesti tegutsema äh, kliimameetmete ja eelarve osas, millal see toimub? ja Poola valitsus äh, isoleeris oma riigi, et ei liist-, ei nõustunud selle eesmärgiga, kuigi seitsekümmend protsenti poolakatest toetab seda eesmärki ja ma väga loodan, et Poola valitsus muudab meelt, sest mida hiljem üleminekud alustada, seda raskemaks saab olema ja kliimakriis ei peatu riigi piiridel. Brexit on ja jääb tragöödiaks, kuid see ei ole lõpp me ei loobi kunagi oma Briti sõpradest ega unusta neid ja kes teab, võib-olla saabub päev, kui meil õnnestub öelda tere tulemast tagasi, Ühendkuningriik, tere tulemast koju. suur tänu. kolleeg Annemans, palun, sõna on teil. voorzitter, ehm, heel wat Belgian en heel wat Vlamingen suur aitäh, äh, paljud belglased, paljud äh, flaamid äh, äh, äh, ei ole teiega nõus ja ma arvan, et äh, nüüd on meil juba teine belglane, kes on nõukogu eesotsa astunud ja ma tahaksin teie head tujusid natukene rikkuda. Äh, siin on tippkandidaadi menetlus, seda äh, torpedeeritakse, süsteem on muudetud. Äh, taheti saada prantsuse keelt kõnelevat isikut sinna ja mõeldi, et noh, jah, Belgias on asjad nagunii keerulised, võtame siis belglase sinna ametikohale, aga te peate ka siin äh, pettuma, äh, Belgia äh, on äh, riik, kus, mis on keeruline, eelarves on kakskümmend miljardit võlgu, Kreeka, Itaalia ka on selles õigete reas, see kõik ei jäta väga head muljet, Belgias on ka poliitiline kaos, mis kestab juba sadu aastaid mitte ükski belglane ei tea, kuidas nüüd asjad edasi lähevad, milline valitsus olema saab. meil olid valimised ja pärast valimisi tehtakse analüüse, vaadatakse, kas on vaja uusi valimisi ja praegusel hetkel äh, on meil selline mm, äh, vähemusvalitsus, äh, mis tegutseb justkui diktatuur ja Need, kes siin tahavad järjest äh, tihedamalt äh, lõimunud äh, liitu, no siis palju õnne teile, teil on nüüd massi immigratsioon ja kallid kolleegid nüüd ma kõnelen inglise keeles, ma võin teile kinnitada, et teie niinimetatud äh, ülemkogu president ei ole äh, inimene, kes liidaks äh, erinevaid pooli, vaid häirekell poliitilise kaose eel. Ähm, me pooldume Euroopa üldist koostööd, aga me oleme täiel määral vastu järjest ühtsema liitriigi vastu ja ja ma loodan, et äh, ta, äh, Jean-Michel on äh, sama kasutu Euroopa Liidu jaoks, nagu ta oli Belgia jaoks. suur aitäh, kolleeg Van Orden, palun. Uh, uh, suur tänu, president ülemkogul arutati väga palju olulisi küsimusi eelmisel nädalal, kuid ma keskenduksin ainult Brexitil hetkel. tõepoolest, konservatiivid võitsid, see oli ajalooline saavutus, võit kolmsada kuuskümmend viis parlamendi konservatiivist liiget eh, ja saavutasid eh, kaheksakümne koha üleoleku parlamendis. see oli suur usaldushääletus Boris Johnsoni kui peaministrisse ja mandaat Brexiti lõpuleviimiseks. see tähendas samuti eh, täielikku äh, tagasilükkamist eh, sotsialismis, mida pakkus välja peamine opositsioonierakond. ma loodan, et Euroopa Liidu institutsioonides ei ole enam soovi sattuda äh, äh, nende inimeste võimsused, kes lehvitavad sinist lippi või endiseid poliitilisi juhte, kes käivad Brüsselis sõnumitega, mis on tegelikult äh, hallutsinatsioon. ja ma loodan, et Ühendkuningriigid ja Euroopa Liit liiguvad kiiresti edasi, et kõikehõlmava partnerluse luua ja teha koostööd väga paljudes valdkondades, et me koos saaksime üles ehitada uue sõprade partnerluse, suveräänse võrdsete partnerite liidu, et tegeleda ka meie seisvate väljakutsega, see on suur projekt aastaks kaks tuhat kakskümmend Äh, mille on esile kutsunud Briti peaminister teiste Euroopa riikide ees ja ma tänan äh, äh, president von der Leyenit positiivsete märkuste ja teiste kolleegide positiivsete märkuste eest. nüüd on meie ülesanne kiiresti vastu võtta see kokkulepe, seda hääletatakse alamkojas käesoleval aastal ja loodetavasti toimub lahkumine kolmekümne esimesel jaanuaril, kui me tegutseme tõhusalt, heas tahtes me suudame saavutada ka kiiremat edasiminekut meie tulevaste suhete üle, et hea kaubanduslepe ja teised kokkulepped saaksid jõustuda kahekümnenda, kahekümnenda aasta lõpuks. see peaks olema meie ühine eesmärk, ma tean, Michel Barnier suhtub oma ülesannetesse positiivse vaimuga ja teeb kõik selleks, et kinni pidada seatud tähtaegadest ja ma loodan, et teie koda aitab kaasa sellele ja soovin teile äh, head jõuluaega. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Papadimulis, palun. suur tänu, president. härra Michel, tere tulemast Euroopa Parlamenti teie esimesel esinemisel siin minu fraktsiooni seisukoht äh, lahkneb oluliselt teie poliitikast, äh, äh, kuid me ei ole paremäärmuslased ja meil on suured ootused teie suhtes. esimene küsimus, millega te peaksite tegelema, on see, et ülemkogu lõpetaks Euroopa Parlamendi pealt välja pakkuda ettepanekute blokeerimist, mida mõnikord toetab ka komisjon seda blokeeritakse nõukogus. ma mainiksin siin minu fraktsiooni jaoks ja minu kui kreeklase jaoks olulist asja. härra Michel, ei piisa äh, agressiivselt väljendada sõnades nende suhtes äh,, kes ähvardavad stabiilsust Vahemere lääneosas, kes ähvardavad Küprost ja Kreekat, äh, puhuvad lõkkele äh, leeke selles piirkonnas, me vajame sanktsioone, mida me mainisime juunis ja ka oktoobris, kui need sanktsioonid tuleb ellu viia. miks pole neid sanktsioone seni rakendatud? teiseks, selleks, et saavutada eesmärgid, mille nii teie kui ka proua von der Leyen mainis, nii kliimamuutuste, sotsiaalse ühtsuse, äh, põllumajanduspoliitika, tehnoloogia ja uuenduse valdkonnas on meil vaja raha, rahalisi vahendeid. ja parlamendi suur enamus on öelnud, et me vajame vähemalt, vähemalt üks koma kolm miljardit Euroopa SKP-ks. minul ja meie fraktsioonil on soov ambitsioonikamate eesmärkide seadmiseks kliimavaldkonnas. me teeme äh, parlamendi poolt äh, sellised ettepanekud, mida toetab suur enamus, kuid siis nõukogu otsustab vähendada äh, eraldisi kolmkümmend protsenti regionaalarenguid, kakskümmend seitse protsenti investeeringutes inimestesse ja majandusse Kleemale, kolmkümmend protsenti vähendamise Horisont programmile, nelikümmend kaheksa protsenti Erasmus programmile võrreldes parlamendi ettepanekuga, kolmkümmend viis protsenti Euroopa ühendamise projektile ja samal ajal, kui me võrdleme teie ettepanekuid uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta võrreldes eelmistega, siis sada kolmekümne kahe protsendiline suurenemine piirihaldusele ja rändele ja väga suur äh, suurenemine julgeoleku ja kaitse äh, valdkonnale. vabandust, kus siis nüüd tasakaal on? sest te tegelikult venitate sellega, mida me tegelikult vajame, sest muidugi on tore kuulda neid ilusaid sõnu nii teilt kui ka proua von der Leyen kliimaneutraalsuse, kliima tegevuskava, sotsiaalse ühtekuuluvusega, kuid need on tühjad sõnad on vaja, et te tegutseksite vastavalt oma sõnadele. suur aitäh, kolleeg Hiiver, palun. tänan, ma seidan siin uhkla inglasena et Nigel Farage viis Brexiti edukalt pärast nii mitmeid aastaid. uhke oma Brexiti erakonna kolleegid, et see jäid kindlaks ja kaitsesid Briti demokraatia ja uhke Briti rahva üle, kes äh, hääletasid äh, üldvälimi ja andsid väga tugeva toetuse Euroopa Liidus lahkamisele. ma tean, teile on valetatud, teile on räägitud müütilisi asju, et britid on muutnud oma meelt. me ei ole meelt muutnud ja nüüd me tahame avada uue peatüki eh, meie suurepärase rahva ajaloos, eh, võtta üle kontrolli oma piiride, meie raha, meie seaduste üle, eh, sõlmida ülemaailmsed kaubanduskokkulepped ja piiranguteta ka juhtida Ameerika. nüüd on meie aeg saabunud, peaminister Boris Johnson, ärge äh, äh, vedage meid alt, me oleme lõpuks saanud kontrolli üle riigi Honorevole... kolleeg Hübner, teil on poolteist minutit, palun ähm.. Uh, dear colleagues, it would be good to hear from you. hea kolleegid, oleks ah, kuulda kunagi tulevikus, kus te hakkate poliitiliselt tegutsema, kui te laskute parlamendist uh,. lugupeetud president Charles ja nüüd meil on vähemalt selgus äh, Ühendkuningriigi Äh, olukorra kohta ja meie Briti kolleegid lahkuvad korrapäraselt jaanuari lõpus ja muutuvad äh, jälle kolmandaks riigis. see on hetk, kui me teame, mida oodata, kuid kahetseda ja ma loodan, et meie sõprus jätkub. Euroopa Parlament on valmis andma oma panuse lahkumisprotsessi lõpuleviimisele seatud tähtaeg. kuigi mul on kahju, et tule, meie sõbrad lahkuvad, peame vaatama nüüd tulevikku, peame arvestama ka Ühendkuningriigi peaministri strateegilist valikut, piirata üleminekut üleminekuperioodi siseriikliku seaduste abil. me suhtume tõsiselt sellesse valikusse, kuid kahetseme seda, et need sätted, mis olid ühiselt läbi räägitud, blokeeritakse. nii palju siis läbirääkimistest heast tahtest lähtuvalt Euroopa Liit on põhjalikult ette valmistunud eelseisvaks ülesandeks, loodame konstruktiivseid läbirääkimisi, lootes sõlmida ambitsioonikas kokkulepe. meie mandaat läbirääkimisteks lähtub poliitilistest deklaratsioonidest, mis on Ühendkuningriigi Euroopa Liidu poolt ühiselt heaks kiidetud ja ma loodan, et selle deklaratsiooniga Äh, sõlmime sügava, äh, väga mitmekesisega lepinga, mis meil kunagi on olnud kolmandate riikidega, mis võimaldab meil äh, võidelda ülemaailmsete väljakutsetega ja samal ajal tagada ühenduse liik-, ühenduse huvid ja luua võrdsed tingimused. me ei tohi unustada, et paralleelselt läbirääkimistega meie koja, koda teeb kõik selleks, et tagada täielik ja korrapärane lakkumisleppe täitmine ja kodanike õiguste täitmine Um, suur tänu. proua Grabini esitas sinise kaardi taotluse, kuid ma ütlen praegu, et me ei saa võtta sinise kaardi küsimusi, kuna meil on ajasurve. proua Grabini, vabandan, ei mingeid siniseid kaarte ja ma palun teid kinni pidada kõneajast. meil võib olla isegi probleeme vaba mikrofoni ajavaruga ja nüüd poolteist minutit proua Bonafé suur aitäh, lugupeetud president, me kuulsime siin väga olulisi sõnu äh, nõukogu presidendilt, eriti just rohelise kokkuleppe osas. me tervitame positiivselt seda, et äh, ülemkogu äh, oma järeldustes tahab toetada seda, et me saavutaksime aastaks kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalsuse vastavalt Pariisi kokkuleppes sätestatule. meie oleme veendunud, et roheline kokkulepe on väga oluline pööre mitte ainult keskkonna jaoks, vaid ka elukonna elukvaliteedi parandamiseks ja konkurentsi edendamiseks Euroopas. ja tegelikult see roheline kokkulepe on juba esimese kokkuleppe või esimese edusammu saavutanud, taristud äh, ja, ja muu sarnane on äh, tähelepanu keskpunkti juhitud äh, ja äh, ülemkogu äh, on äh, ka varju heitnud sellele investeeringute valdkonnas näiteks, investeeringud ei tohi jääda ainult sõnadeks, meil on tegusid ka vaja selles vallas, ülemkogu peab võtma selge sõnalise kohustuse rohelise kokkuleppe finantseerimiseks seda on vaja selleks, et võidelda nende väljakutsetega, mis meie ees on. Ehm, stabiilsuse kasvupakt peab võimaldama liikmesriikidel tegeleda selle teemaga. Ehm, oluline on saavutada rohelise kokkuleppe eesmärgid. president von der Leyen tõi välja julge visiooni, ehm, kuid oluline on jätkata nende väljakutsetega, mis meie ees on, seda vastasel korral me ei suuda sinna suunas liikuda, kuhu me tahame. suur aitäh, kolleeg Verhofstadt, palun äh kõigepealt ma tahan vastada härra äh, Almasele, see on skandaalne. ma olen uhke, et Belgia esindaja, ülemkogu president, vaatamata kõigele sellele, mida te ütlesite. ja kui te ei tea, kolleegid, kui, kuigi Belgias on vähemus äh, valitsust, siis see on äh, härra Annemansi esitatud separatistide ja härra Farage'ile ja tema fraktsioonile tahan öelda, et nad teevad väga palju kära et nad eh, saavutasid kohad Briti valijameeste ja kõik ütlesid jaa. kõik on öelnud, me jääme teid eh, taganud, mina ei tunne muret selle pärast, et Brexiti pooldajad lahkuvad. Eh, parlament peab andma omapoolse nõusoleku ma tean nüüd, et oh, et see nõusolek antakse automaatselt, sest nii see asi käib. me oleme ette näinud, et see menetlus lõpeb kahekümne üheksandal jaanuaril parlamendis, aga vahepeal on vaja probleem lahendada pärast valimisi Ühendkuningriigiks olema saanud sadu kirju ja elektronkirju Briti kodanikelt, kes elavad Euroopas ja kes on äh, paanikas nüüd selle olukorra pärast. ma olen saanud sadu elektronkirju Euroopa Liidu kodanikel, kes elavad Suurbritannias ja muretsevad oma seisundi pärast. ja ma arvan, me peame selle kõigepealt lahendama, enne kui me anname oma nõusoleku sellele Brexiti leppele. miks, kolleegid? kodanikud, eh, ka Euroopa Liidu ega eh, Briti kodanikud ei peaks olema ohvrid selle mitte väga mõistliku valiku pärast, mida nimetatakse Brexitiks. ma tahaksin teha ülekutse, üleskutse Ühendkuningriigi peaministrile Boris Johnsonile olda heldekäeline oma võit, eh, võidupust ja anda kõigile Euroopa kodanikele ja samuti ka Briti kodanikele, kes elavad Euroopa mandril äh, täielikud õigused, nii nagu neil on praegu automaatselt kõikidele nendele, ilma igasugusteta agadeta, nagu ta alati ütleb. ja ma tahan teile öelda, et üha rohkem inimesi on viidanud teisele küsimusele äh,, Briti kodanikele assotsieerunud Euroopa kodanike staatusel ja ma loodan, et te olete avatud nendel taotlustele, tänan. härra Eichhout, teil on poolteist minutit. suur aitäh. vabandust äh,. Jean-Michel, tere tulemast ja õnnitlused teie esimese ülemkogu juhatamise puhul ja järeldused, milles saavutati peaaegu ühehäälsus kliimaneutraalsuse teemalt, me nimetame seda ühehäälsuseks, kuid samas on selge, et ees seisavad väga aru, olulised arutelud eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku üle ja seda võib-olla ka nende riikide jaoks, kes alati räägivad kliimategevusest ja ambitsioonikatest kliimaeesmärgist, nende seas ka minu koduriik, vaid võib-olla ka kliimameetmed tähendab seda, et tuleb ka midagi rahaliselt anda võib-olla nii Holland, Taani, Rootsi ja Austria ja ka Soome, kui nad ei ole enam nõukogu eesistujad, muudavad need ambitsioonikad eesmärgid suuremateks eelarvevahenditeks, mis aitavad nendel riikidel saavutada õiglane üleminek. ja teiseks, ja see on küsimus teile nõukogu peaaegu poolteist aastat vajas selleks, et saavutada kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgi suhtes kokkulepe. meil on ainult üks aasta, et Glasgow's kokku leppida kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest ja septembris seisab ees oluline Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine, milleks Euroopa peab olema valmis. kuidas te tagate, et nõukogu on valmis äh, äh suurendada vahendeid äh, äh, eesmärkidele kaks tuhat kolmkümmend, enne kui meil toimuvad septembris Euroopa Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumine, see on tõeline väljakutse ja ma loodan, et mul õnnestub teid õnnitleda selle tulemuse puhul juunis. härra Bey. Äh, aitäh. proua komisjoni president, härra nõukogu president. meil on praegu nende kaotajate pall, võiks öelda kõik ähm, on öelnud, kui kahju neil on, et britid tegid niisuguse otsuse, nagu nad tegid et see on teile otse kui tagasiminek Euroopa Parlamendis ja Euroopa institutsioonides. Te üritate igati takistada nüüd seda, et Brexit toimuks. Teie, kes te olete iga hinna eest üritanud formuleerida teksti, mis on vastuolus rahva tahtega, mis on vastuolus Ühendkuningriigi huvidega ja selgelt vastuvõetamatu esindajate kojale nii et äh, valimistel on Boris Johnson saanud kahekordse võidu, kõigepealt demokraatlik võit. Äh, referendum kaks tuhat kuusteist on saanud kinnituse ja samas on, on ta saanud ise ka heakskiidu peaministrina ja tema viib Ühendkuningriigi välja Euroopa Liidust ja lisaks on see poliitiline võit, ta on koondanud rahva enda taha, ta on saanud oma parteile kolmekümne aasta vältel parima valimistulemuse nüüd tuleb meil järgnevatel läbirääkimistel, mis algavad kolmekümnendal jaanuaril, sellepärast et Boris Johnson kavatseb äh, seista kindlasti Ühendkuningriigi huvide eest, on vaja vaadata, kuidas siis tule, tuleb, meil tuleb seista enda eest, tuleb seista Euroopa rahvaste eest, sellepärast et konkurents on selgelt olemas ka Euroopa Liidus ja tuleb Ühendkuningriigiga ka. härra Lundgren, üks minut fru talman! aitäh! üks olulistest teemadest Euroopa Liidu jaoks, mis märkimisväärselt mõjutab Euroopas toimuvaid arutelusid praegu, on, on vajadus need probleemid selja taha jätta, aga me ei saa tähelepanuta jätta ka